Those... kas ma võiksin paluda nendel, kes ei ole tööhõivekomisjoni liikmed, äh, et nad saalist lahkuksite, sest nüüd me jätkame tööhõivekomisjoni hääletusega, nii et ainult tööhõivekomisjoni liikmed, palun Läheme edasi hääletusega ning tööhõivekomisjoni liikmed, me hääletame kirja vormis EGF-i kasutusele võtmise taotlust käsitlevate kirjavormis arvamuste vastuvõtmine. Need, kes on poolt, jah, see on elektrooniline hääletus, palun vabandust Have all voted? Kas kõik on hääletanud? kirja kohta? vabandust yeah.. Mr Becker, you have the chance. härra Becker, teil on võimalus selle üle hääletada. väga tore. nelikümmend kaks häält poolt ja neli häält, kes ei ole poolt. on meil olemas järgmine hääletusnimekiri, aitäh, siis me hääletame kirja üle, mis ähm, puudutab teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist, kohandamine eeltoimimise lepingu artiklitega ja hääletus on avatud. ja hääletus on nüüd lõppenud. kolmkümmend kaheksa hääletasid poolt, seitse vastu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 valimitena kogutud individuaalsete andmete põhjal üksikisikuid ja leibkondi käsitleva Euroopa statistika ühtse raamistiku loomisega. alustame kaheksanda äh, kompromissiga, A kompromissiga, A, kes on poolt, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss BA, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss BB, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. vabandust, ma ei näinud, kas me võiksime, teeksime seda uuesti. kompromiss BB, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, me peame kontrollima seda. hääletus on avatud kompromiss BB kohta ja hääletus on nüüd lõppenud ja see on vastu võetud nelja häälega. kompromiss C, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus viiskümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, kes on vast-, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus kaks, neli, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus kaks, neli, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime muudatust kaks, neli, kuus. hääletus on avatud, hääletus on nüüd lõppenud ja see on tagasi lükatud. muudatus kaks, neli, seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kontrollime muudatust kaks, neli, seitse. muudatus on, hääletus on avatud ja nüüd on suletud. ja see on vastu võetud. vabandust, härra Berinski. muudatus kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, kaks, neli, üheksa, kaks, neli, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatus kaks, te tahate kontrollida kaks neli üheksat? hääletus on avatud kaks neli üheksa üle ja hääletus on nüüd lõppenud. vastu võetud. kakssada viiskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud kakssada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, peame kontrollima seda kakssada viiskümmend üks. hääletus on avatud ja hääletus on nüüd lõppenud. see on tagasi lükatud. muudes kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakssada viiskümmend neli, kes on poolt kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kompromiss M, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakssada kuuskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud lisad, langeb ära, langeb ära. lehekülg kakskümmend kolm, siis on muudatusettepanek äh, kaks üheksa kuus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatus kakssada üheksakümmend kaheksa, kes on poolt kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud. muudatus sada neli koos kaks üheksa üheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime ka seda, sada neli ja kakssada üheksakümmend üheksa kuus. hääletus on avatud ja hääletus on nüüd lõppenud ja see on tagasi lükatud muudatus kolmsada koos muudatusega sada viis, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatus, kontrollime, muudatus kolmsada ja sada viis. hääletus on avatud ja hääletus on nüüd lõppenud. see on tagasi lükatud muudatus sada sii-, eh, sada kuus kord eh, koos kolmesaja ühega, kes on poolt, vastu, erapooletuid. mina väidaks, et see on tagasi lükatud. ka selle kohta muudatus kolmsada kaks, vabandust, ütleb kõneleja, muudatus kolmsada kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. kontrollime seda hääletus on avatud, hääletus on nüüd suletud. see on tagasi lükatud. kolmsada neli, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime seda. kolmsada neli, et olla päris kindlad. see tähendab, et hääletus on avatud, hääletus on nüüd suletud see on päris võrdne. sada seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, muudatus üks koos suulise muudatusega sotsialistide ja demokraatide poolt, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss N, need, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, see tähendab kompromiss O järgmisena, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. siis tuleme kompromiss R juurde, kes on poolt, kes on vastu. kompromiss R suhtes ei ole mingeid reaktsioone, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. siis kompromiss P, kes on poolt kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss Q, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. siis muudatus number seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss S, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud ja siis muudatus sada kakskümmend, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kakskümmend üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, muudatus sada kakskümmend kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss T, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss sada U, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, siis läheme muudatuse üks, kolm, kahe juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, ütleks mina. kontrollime muudatus sada kolmkümmend kaks hääletus on avatud ja hääletus on nüüd lõppenud. see on vastu võetud ja kohe suuresti, palun vabandust. kompromiss kaks siis V, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, siis me lähme kompromiss X-i juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, siis kompromiss Y, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus nelisada, sada nelikümmend kolm, ei, muudatus viisteist koos muudatusega sada nelikümmend neli, identne, kes on poolt, kes on vastu, erapooltud, vastu võetud, muudatus sada nelikümmend kolm langeb ära, kompromiss Z, kes on poolt vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja siis võtame muudatuse kuusteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus number seitseteist, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss AA, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, siis kompromiss AB, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss AF, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, muudatus sada viiskümmend kolm, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AC, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kakskümmend neli, kes on poolt, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada viiskümmend seitse võetakse tagasi Läheme muudatuse sada viiskümmend kaheksa juurde, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AD, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, siis läheme muudatuse kakskümmend seitse juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatus kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss AE, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, siis läheme muudatuse kolmkümmend juurde, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada kuuskümmend seitse, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus sada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. muudatus kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ja muudatus sada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud ja see tähendab, et me peaksime hääletama kogu raporti projekti üle koos muudatustega. hääletus on avatud. And, uh... ja hääletus on, kuidas palun? see on ähm, sul-, suletud, nelikümmend üks häält, vastu neli. ja ütleme tänu raportöörile. mandaat. läbirääkimisteks me hääletame ka selle üle. hääletus on avatud hääletus on lõppenud. hea küll, hääletasite läbirääkimiste meeskonna üle ja see on vastu võetud Next vote is on women's economic empowerment in the järgmine teema on naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine era- ja avalikus sektoris Euroopa Liidus ja kompromiss D, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend kolm poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle kolmekümne kolmanda. The vote is open. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss F, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle neljakümne kaheksanda. hääletus algas ja nüüd lõppes tagasi lükatud ühe häälega. kompromiss G, kes poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa viiskümmend kaks hoopis, kes poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. viiskümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kolme häälega. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, viiskümmend kuus. hääletus algas. hääletus lõppes. jah, nelikümmend neli häält olid poolt kompromiss hašš, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kaks poolt. seitsekümmend kaks langeb ära. Läheme seitsmekümne viienda juurde, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss ka poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud võetud. kompromiss L poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle kompromissi L. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, kakskümmend kuus olid poolt. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend neli poolt, vastu. üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss O poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N poolt, vastu. veel kord kompromiss N, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitse, ei vabandust, sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu keeruline. üritame veel kord, kompromiss B, kes on poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud? hästi, kontrollime üle, kompromiss B, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne nelja häälega. sada kaheksateist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuu poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kolmkümmend kuus suulise muudatusettepanekuga koos sotsiaaldemokraatide poolt, kes pooldab. vastu. veel kord, kes on poolt? kes on vastu? kontrollime üle et kindlad olla, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolmkümmend üks häält olid poolt, sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend üheksa, esimene osa, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime üle teise osa saja kolmekümne üheksandal. hääletus algas ja hääletus lõppes kaksteist kolmekümne kahe vastu. kaksteist ja kolmkümmend kaks. Can we make it once again, there was some technical problem. meil oli tehniline probleem, kordame. midagi müstilist toimub. Second part teine osa veel kord, sada kolm üheksa, teine osa on hääletusel, hääletus algas. hääletus lõppes. palun, tagasi lükatud kolmekümne kahe häälega. sada nelikümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. sada kolmkümmend viis. ei, sada nelikümmend kaks hoopis. Te tahate saja neljakümne esimese üle kontrollida, teeme siis seda. hääletus algas, hääletus lõppes saja neljakümne esimese üle tagasi lükatud kümne hääle enamusega. sada kolmkümmend viis esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist langeb ära, sada nelikümmend kaks kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada nelikümmend neli. kas keegi tahab üle kontrollida saja neljakümne kolmanda? ei taha. hästi, kontrollime üle sada nelikümmend kolm, hääletus algas. üks, neli, kolm üle. hääletame sada neljakümmet kolme, hääletus lõppes tagasi lükatud kolme häälega sada nelikümmend seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus üks, põhjenduspunktide kohta, kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksas, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheteistkümnes, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame arvamuse eelnõu muudetud kujul ja see on nimeline hääletus. hääletus algas ja hääletus on läbi. kolmkümmend viis olid poolt neli vastu, kolm jäid erapooletuks. ja täname raportööri. Tanja Gonzalez Penjast. ja läheme edasi järgmise juurde. see puudutab kulutuste kontrollimist ja kulutõhususe järelevalvet Euroopa Liidu noorte garantiisüsteemide üle. ja alustame kompromissist I, kes poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. järgmine on kompromiss A poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss B poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksas, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tuleb üle kontrollida kaheksas muudatusettepanek oli ebaselge. kontrollime kaheksanda üle, hääletus algas, nüüd hääletus on läbi. kakskümmend kaheksa olid poolt. mis lärm? mis korralagedus?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 nii, hääletus lõppes. tagasi lükatud ühe häälega. kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss N poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kahekümne viienda hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kaheksa häälega. kompromiss C poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime üle nelikümmend üks. hääletus algas ja hääletus lõppes. tagasi lükatud ühe häälega. nelikümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kolm langeb ära, kompromiss B, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss M poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kui te olete nõus, kolmkümmend seitse suulise muudatusettepanekuga, aga kui ei, siis kolmkümmend seitse langeb ära. kui jah, siis hääletame kolmekümne seitsmendat suulise muudatusettepanekuga. hääletame proua Sitanska, mina olen vastu suulisele muudatusettepanekule ah.. Can... ja sul on kolm saadikut, kes saavad blokeerida selle. hästi, te saate suulise muudatusettepaneku blokeerida, mis tähendab, et see langeb ära. muudatus sotsiaaldemokraatidelt suuliselt langeb ära ja kõik langeb ära. tunnete kodukorda. nüüd kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss E poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss R poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss O, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kaks Terril Renkelt, kes poolt, vastu. kontrollime üle, üheksakümmend kaks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kahekümne kolme häälega. kompromiss S poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Uh, amendment one hundred and five, those in favor. sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuus langeb ära, kompromiss, hašš poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend langeb ära, sada üheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. hääletame nüüd kogu eelnõu üle We shall vote on the draft opinion as amended. Do you have... hääletame arvamuse eelnõu muudetud kujul nüüd. Thank you, the vote is over. nii, hääletus on nüüd läbi. võeti vastu kolmkümmend kuus häält olid poolt, neli olid vastu kaks jäid erapooletuks. And then tell Young because otherwise tell Young because otherwise it makes another. Mm.